oli ähm, see suur kaitsev hiiglane, kes kaitses kõiki, kelle õigused oli, on võetud ja me peaksime äh, kaastunnet avaldama tema perele. suur tänu, härra Cashman. konservatiivide ja reformistide fraktsioon on esitanud mulle ettepaneku seoses ametisse nimetamistega liik-, liikmete ametisse nimetamistega komisjonis, komisjonidesse, need nimekirjad peaksid tal olemas olema ja kui kellelgi vasturääkivus, vastuväiteid ei ole, siis võetakse need nimekirjad ka vastu koos protokolli vastuvõtmisega. vastavalt kodukorra artiklile kolm lõike, lõigetele kolm ja neli arutas äh, õigusasjade komisjon kahekümnendal ja kahekümne kuuendal jaanuaril Maria Iro Kien Peresi, Philippe Poulani ja Agnes Lebruni Ähm, äh, pädevusi ning komisjon äh, otsustas äh, siis ükshäälselt, et nende kolleegide mandaat valideeritakse. Maria Peresi mandaat siis kuueteistkümnendast novembrist aastal kaks tuhat kümme, härra Philipp Pula viieteistkümnendast detsembrist kaks tuhat kümme ja proua Agnes Lebrun esimesest jaanuarist kaks tuhat üksteist. Nende kolleegide mandaadid paluksin ma siis nüüd kinnitada, kas kellelgi on märkuseid, kui ei, siis äh, sellega on need mandaadid ka heaks kiidetud. nüüd vastavalt kodukorra artiklile kakssada kuusteist tuleb äh, sisse viia parandus, äh, nimelt vastutav komisjon on esitanud Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud teksti Äh, korrektuuri ja see tekst on, et Euroopa Parlament otsustas viieteistkümnendal detsembril kaks tuhat kümme esimesel lugemisel soovitada vastu võtta määrus kodanikualgatuse osas ning vastavalt äh, kodukorra artiklile kakssada kuusteist lõige neli on äh, vastavad korrektuurid sisse viidud ja need kinnitatakse siis, kui järgmise neljakümne kaheksa tunni jooksul ükski poliitiline fraktsioon või nelikümmend ähm, parlamendisaadikut ei soovi asja panna hääletusele ja tekst on, peaks olema teie dokumendides sees, aga on kättesaadav ka parlamendi koduleheküljel. nii et kolleegid, palun lugege see korrigendum läbi puudutab see siis parlamendi seisukohta dokumendi osas, mille me võtsime vastu viieteistkümnendal detsembril kaks tuhat kümme esimesel lugemisel. ja nüüd siis muudatused meie päevakorda. lõplik päevakorra projekt võeti esimeste konverentsil vastu vastavalt äh, kodukorra artiklile kakssada kuusteist ning äh, kõik fraktsioonid äh, seda ka toetasid, kuid sellesse lõplikusse päevakorra projekti teeksin ma nüüd mõned muudatused ja loen ettepanekud ette, neid on viis. kõigepealt Need on siis ettepanekud, mille poliitilised fraktsioonid on juba heaks kiitnud, kuid need tuleb nüüd ka teie poolt heaks kiita ja loen need siis uuesti ette kõigepealt parlamendi presidendina esitan ma täna avalduse ehm, eh, selles osas, et Euroopa Parlament eh, ja Euroopa Liit tunnistavad Teise maailmasõja aegse romade genotsiidi. sellele järgneb eh, nõukogu ja komisjoni avaldus samal teemal ja sõna saavad ka fraktsioonide esindajad, kõik puudutab siis sedasama romide rahvamõrva tunnistamist teine muudatus, jällegi tänasesse päevakorda, me oleme muutnud Tuneesia alase arutelu pealkirja ja see on nüüd siis Euroopa Komisjoni asepresidendi kõrge esindaja välisasjades pöördumine olukorra kohta Vahemere piirkonnas, eriti Tuneesias ja Egiptuses. kolmas teadaanne kolmas muudatus, mille ma välja pakuksin, päevakorra kohaselt toimub homme Tuneesia resolutsioonide osas hääletus, kuid e- Egiptuse olukorda puudutavate resolutsioonide osas hääletame fe-, veebruari teisel istungil ehk siis Strasbourgis. neljas ettepanek muudatuste osas nõukogu ja komisjonide avaldus äh, toiduainete hinnatõusu osas lükatakse edasi järgmisesse täiskokku. seda asendab äh, täna äh, nõukogu ja komisjoni avaldused kõrgete ametnike ametisse nimetamise osas Euroopa Järelevalveametitesse. sellele järgneb jällegi poliitiliste fraktsioonide esindajate sõnavõtt. nii et tegemist saab siis olema selles küsimuses äh, lühikese aruteluga, räägime me siis täpsemalt, ma kordan, Euroopa Järelevalveametite kõrge amet, kõrgemate ametnike ametisse nimetamisega. neljapäev, härra Speroni raport äh, härra Tamas Deutschi parlamentaarse puutumatuse äravõtmise kohta äh, lisatakse siis hääletustele. seda siis homme kuskil keskpäeval kas kellelgi on märkuseid? kui märkuseid ei ole, siis äh, vastavalt fraktsioonide vahelisele kokkuleppele on need muudatused meie päevakorda vastu võetud, kuid siiski. kas, härra Pašku, kas teil on protseduuriline küsimus? jah, protseduuriline küsimus ma pakuksin ettepane-, teeksin ettepaneku, et üheminutilised sõnavõtud täna toimuksid varem, sellepärast et viimastel kordadel on need üheminutilised sõnavõtud lükatud äh, meie arutelude sõna otseses mõttes viimasele tunnile. ja tulemuseks on muidugi see, et järjest vähem on inimesi, kes soovivad sõna võtta ja see oleks küll väga kahetsusväärne, äh, kui te sellepärast oletegi selle sinna tahaotsa lükanud. andke meile siiski võimalus kõigil osaleda selles nii nagu oli varem. suur tänu härra Pašku selle märkuse eest. kindlasti selles küsimuses äh, tuleb arutelu ja langetatakse siis otsused vastavalt sellele arutelule